our member is about to take her seat, so she cannot leave. liikmed, palun istuge. austatud libekomisjoni liige. austatud äh, kaasesimees äh, Äh, juurikomisjonist, äh, austatud külalised, äh, tere tulemast, meil on ülihea meel, et tänase pärastlõunase sessiooni, mis on siis õigusasjatundjatele pühendatud koosolekul, saame osaleda kõik koos, meie kahe komisjoni ühistöö on see ja sellest on siin palju ka räägitud ilmselgelt ütlen täiesti ilmselgelt, kui ütlen nüüd, et tegemist on viimase koosolekuga enne lihavõttepuhkust. kahju, et nii vähe on inimesi kohal, aga palju äh, ilmselt jälgitakse meid veebi vahendusel. nii et äh, meil on kokkuvõttes väga hea meel, et oleme selle ühtse Jüri Libe komisjoni siin koos, koosoleku koos ette võtnud ning äh, nüüd siis äh, tänasel pärastlõunasel äh, sessioonil, enne kui hakkame ekspertide presentatsioone ära kuulama, tahtsin öelda siin, et äh, tänase töötoa jaoks on meil olla, on meil aega ette nähtud selle jaoks, et rääkida, mida on tehtud justiitsvaldkonna ekspertide koolitamisel, palju on neid inimesi, kes on ka nii õigusasjatundjaid kui ka kohtunikke Äh, koolitanud, eriti ERA, kelle äh, direktorit tahaksin ka siin täna äh, tervitada. siis on meil ka Notarite Nõukogu ja me teame, et meie asüüliamet EASO on ka pakkunud väga palju koolitust asüüliõiguse alal. nii et ilma igasuguste viivitusteta tahaksin anda oma kaasesimehele, esinaisele sõna, kes ütleb siis veel mõned sõnad. no meil ei ole mingisugust hierarhiat, kinnitab esimees äh, nii et Juri ja Libe täna siin võrdsete partneritena. meie esimene kõneleja, head kolleegid, on kolleeg Aleksandra Džuršoder, kes on äh, õiguse äh, peadirektoraadist äh, Euroopa Komisjonist ja kannab meile ette kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta iga-aastase raporti, mis puudutab Euroopa õigusspetsialistide koolitust. Teil on sõna suur tänu, äh, suur äh, tänu teile, esimees, austatud kolleegid, äh, sõbrad! Äh, kohtute töötajatest on saanud Euroopa Liidu äh, äh, teemalist koolitust ja ainult viis liikmesriiki on viie protsendi kvoodini jõudnud. oluline on rõhutada muidugi seda, et mitte kõik kohtutöötajad ei vaja Euroopa Liidu õigusalal koolitust, sest mitmed asjad, mida nad teevad või paljud asjad ei ole üldsegi seotud kuidagi Euroopa Liidu õigusega. aga teatud liikmesriikides on kohtutes ka äh, näiteks kohtute assistendid tööd, tööl, kes ainult assisteerivad kohtunikke, aga teised pakuvad ka õigusnõu ning äh, nad peavad ka äh, justiitsregistrit, kui see on oluline. nii et ligipääs koolitusele Euroopa Liidu õiguse vallas on tähtis ja eelkõige tuleb seda suurendada. veel üks äh, puudujääk on algse koolituse puudujääk Euroopa Liidu õiguse alas. viiskümmend protsenti õiguspraktikutest, professionaalides on saanud kas kaks või vähem päeva koolitust Euroopa Liidu õiguse alal oma praktilise mm, koolituse alguses ja meie usume mm, väga sügavalt, et see ei peegelda seda, kui oluline on Euroopa Liidu õigus tänases maailmas. midagi on vaja selles suhtes ette võtta. mõned Äh, asjad veel Euroopa äh, rahalise toe kohta. me teame, et raha ei ole kõik, mis tähtis on, aga sellegipoolest raha kahju ka ei tee. ja komisjoni perspektiivist äh, me püüame nii palju kui võimalik kasutada oma rahastamisprogramme selleks, et õiguspraktikute koolitust toetada. Euroopa Parlament on taganud ja selle eest oleme väga tänulikud et justiitsprogrammil oleks võimalik toetada ka õiguspraktikute koolitust, aga äh, seda, äh, sellest äh, nõudmisest lähtuvalt, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend protsenti, kakskümmend protsenti eelarvest tuleks kulutada selle jaoks, see on sada kolmkümmend kaks miljonit eurot seitsme aasta jooksul, tundub nagu palju raha, aga kui me vaatame raha, mida kulutatakse teisteks eesmärkideks, siis seda kokkuvõttes ei olegi nii palju EDTN, Euroopa õiguspraktikute koolituse võrgustik, sai tunnustuse kui äh, äh, oluline koolitaja ja seetõttu saime ka grandi selleks, et toetada kohtunike ja prokuröride koolitamist piiriüleselt ning tänu sellele grandile on mul väga hea meel öelda, et äh, meie võrgustik äh, on või võrgustik on saavutanud äh, suurema osaluse ning koolitus on olnud äh, palju ähm, parema kvaliteediga ja tõhusam, sellest räägime pärastlõunal veel rohkem. Äh, samuti oleme igal aastal ka tegevusgrantide taotlusvoorud avanud niimoodi, et me saaksime põhiõiguste vallas ja tsiviil- ja kriminaalõiguse alal spetsialiste koolitada. ning siin on ka väga palju olnud toetust äh, tulevikku vaatavate ja huvitavate projektide tarvis. nagu ütlesin, komisjon kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, teatise avaldas ja see on nüüd kuus aastat tagasi, peaksime mõtlema selle peale, et äh, meil on nüüd uus keskkond ja see toob kaasa endaga uued väljakutsed. peame ka tuvastama teemat, mille vallas on vaja teha rohkem, eriti kui me räägime näiteks õiguspraktikute äh, koolitusest me näeme, et on uusi õigusega seotud töökohti äh, ja need on ka saanud äh, meie äh, tähelepanu õiguskoolituse vallas, seetõttu püüame me nüüd uuendada meie õiguskoolituse strateegiat ja võtta vastu loodetavasti uue strateegia järgmisel aastal puudujääkidest rääkisin juba, kõigepealt siis kohtute töötajate koolitus ning õiguspraktikute esimene praktiline koolitus eh, Euroopa Liidu alal, eh, Euroopa Liidu õiguse alal, mida tuleb suurendada. kuna Euroopa Liidu õigus omandab aina suuremat tähtsust, ei piisa sellest, et õiguspraktikud eh, saavad ainult Euroopa Liidu õigusalast koolitust kord kümne aasta jooksul. meie eesmärk peab olema ambitsioonikam ja loomulikult peab see ulatuma kaugemale kui aasta kaks tuhat kakskümmend. sellepärast äh, peaks me pakkuma ka just juristidele äh, rohkem äh, õiguskoolitust. nagu teate, on meie ees nüüd radikaliseerimise ja terrorismi ning vägivaldse radikalismi oht ning seetõttu on meil aina suurem vajadus selle järgi, et koolitus oleks ka Äh, vanglate töötajate hulgas äh, ja kriminaaljärelevaatajate hulgas. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta terrorirünnakute äh, järgselt oleme me tegelikult palju õppinud, aga peab ütlema, et meil on ikkagi väga vähe praegu selles valdkonnas koolitusi, me peame tegema rohkem ja peame vaatama julgelt silma olukordadele, olukordadele vanglatesse mm, ning vanglatöötajate äh, osas samuti. samuti on õigusriigi ja kohtusüsteemi sõltumatuse küsimused väga olulised ja seda on vaja koolitustel ikka ja jälle tõstatada. veel teemad, mis on ka praktiliselt tähtsad, on näiteks ligipääs elektroonilistele tõenditele e, e-tõenditele ja koolitussisuste lastele õiguste küsimuste peavoolustamine. kuna õigusalane koolitus on jagatud pädevus, siis on vaja kaasata siia kõik osapooled, sealhulgas Justiitsministeerium, nõukogu, kohtusüsteemid ja teised institutsioonid liikmesriikides. Euroopa õiguskoolituse poliitika peaks olema veelgi rohkem suunatud konkreetsete liikmesriikide või liikmesriikide gruppide poole. me ei saa selles valdkonnas tööd teha, üks strateegia sobib kõigile põhimõttel, sest meil on tegelikult iga-aastases hinnangus ja koolitusraportis väga erinevaid hinnanguid siin välja toodud. meil on vaja rohkem äh, rätseplahendusi õiguskoolituse vallas ja strateegiaid, äh, sõltuvalt sellest, milline on konkreetne olukord konkreetses liikmesriigis selleks, et meil oleks äh, võimalik vara, vajadustele paremini vastata. samuti ei tohiks me mitte ainult keskenduda Euroopa Liidu küsimustele, vaid peaksime vähemalt mingis, mingil määral vaatama ka naaberriikide poole, kandidaatriikide poole, potentsiaalsete kandidaatide poole, kes on valmis äh, oma äh, kohtusüsteemi reformima. Need ei ole Euroopa Liidu õiguskoolituse võib-olla tuumaks, aga me peame vaatama, mida teha selleks, et nende õiguspraktikuid samuti, praktikuid samuti aidata. ja samuti peame me vaatama seda, kas meil on võimalik äh, mingisugune uuenenud äh, rahandus, äh, rahastusvahend luua selleks, et õiguskoolitust paremini ellu viia seetõttu, arvestades neid teemasid, mille just olen üles tõst-, tõstatanud, aga võib-olla ka mingisuguseid teisi, millest oleme praegu üle vaadanud, tuleb, ähm, on plaanis äh, sihtrühmade väga lai konsultatsiooniring äh, korraldada. avatud konsultatsioonimenetlus algab mais ja enamik teist, kes olete saalis äh, siin praktikutest, on saanud või saate ka küsimustiku siis meie käest selleks, et püüda veelgi ehm, paremini aru saada, mis on teie konkreetsed vajadused, mis on hästi toiminud ja mis mitte. päris eh, tähtis ja suur konverents eh, tuleb korraldamisele novembris, eh, ootame seal teie mõtteid ja strateegiaid, võtame arvesse teie soove. ja loomulikult Euroopa Parlamendi kaasamine sellesse protsessi on enam kui teretulnud. nii et ootame ja loodame siis teie toele, et äh, Te saate siis äh, aastani kaks tuhat kakskümmend äh, midagi ära teha selleks, et äh, meie koolituspoliitika oleks veel parem. nii et suur aitäh, minu poolt siis kõik. aitäh, et olete selles väga tähtsas teemas kaasa rääkinud ja suur aitäh teile tähelepanu eest! Uh, suur tänu, Rošvede! nüüd kus kõik on kohal ja liikmeidki on juurde tulnud. suur tänu teile. tahaksin ähm, Euroopa Parlamendiga seoses toonitada mõningaid asjaolusid. Euroopa Parlament, Jüri komisjon, aga ka libekomisjon on öö, ähm, äh, võtavad väga tõsiselt äh, seda, et kõikidel õiguspraktikutel peaks olema mingisugune Euroopa Liidu õigusealane koolitus läbitud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ja kui on tegemist konkreetsete riikidega ja piirkondadega, siis oleme valmis kaasa aitama omalt poolt äh, kolm meie liikmed, äh, liiget Silvi von Kaupmann, Birgit Sippel ja teised on siin liitunud ja neile meeldib ähm, selline areng ning tahame omalt poolt tagada, et äh, kvaliteet ka tulevikus jääks jõuks, mitte ainult kvantiteet ei ole siin oluline. ja nüüd meie esimene ekspertkülaline. mul on rõõm siin tervitada Tatjana Termatšitsi, kes on äh, HELP üksuse äh, juha, juhataja ja HELP siis peaks tähendama inimõiguste alast koolitust õiguspraktikutele, tegemist on Euroopa Nõukogu inimõiguste alase platvormiga, mis on mõeldud ähm, kohtunikele, prokuröridele, juristidele ja me tahame kuulda siis, millised on head tavad ähm, Euroopa Nõukogus. Teie saate kõigepealt sõna ja teie järel võtab sõna proua Eva Pastrana, kes on äh, Euroopa Nõukogus äh, HELP üksuse juhataja suur tänu, lugupeetud äh, esimees, tere, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt suur aitäh Jüri ja Libe komisjonide liikmetele kutse eest tänasele üritusele ning äh, võimaluse eest tutvustada HELP programmi Euroopa Nõukogust. HELPist on saanud viimaste aastate jooksul õigusalases koolituses üheks käimapanevaks jõuks, kui teemaks on Euroopa inimõiguste alane konventsioon ning põhiõigused. see hõlmab Euroopa Nõukogu nelikümmend seitset liikmesriiki sealhulgas ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. HELP-il on kolm komponenti kõigepealt on tegemist võrgustikuga ja tegemist on siis õigusalaste koolituste võrgustikuga ning advokatuuride võrgustikuga kahe neljakümne seitsmest liikmesriigist. meil on ka partnerid, nagu näiteks Euroopa õigusalase koolituse võrgustik ning Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu. ja teiseks osaks on platvorm, kus on kolm tasuta veebipõhist kursust, kus on ühendatud teadmised, oskused ning väärtused ja kolmandaks elemendiks on metodood-, metoodika, millest räägib kolleeg Eva täpsemalt. HELP siis tegelikult ei asenda siis liikmesriikide koolitusasutuste rolli, vaid pakub eesmärgipärast koolitust Euroopa Nõukogu ekspertide poolt inimõiguste alases õiguses esialgne lähenemine on selline, et HELP-i tööriistad peaksid äh, ühendama liikmesriikide perspektiivi nõukogu, Euroopa Nõukogu perspektiiviga, et Euroopa standardid ei jääks liikmesriikide tasandil võõraks õigusallikaks. HELP-i äh, sertifik-, E- ELTi ähm, sünnitunnistuseks on nii-öelda REC kaks tuhat neli neli äh, inimõiguste äh, alane haridus äh, asjatundjatele ja üliõpilastele. omal ajal oli vaja hoida Strasbourgi kohust, mille edu viis selle peaaegu läbikukkumise või kokkuvarisemise äärele. ja selleks üheks meetodiks, kuidas seda teha, oli õiguslik koolitus, mis peaks olema siis katkematu äh, rännak ülikoolist äh, karjääri teele. Helpi programmi eesmärgiks on tagada seda, et inimõiguste alane koolitus jääb kogu Euroopa alal kvaliteetseks ning äh, vastab iga ametikategooria juristide, prokuröride, kohtunike vajadustele niisiis, HELP-kursused ei hõlma mitte ainult Euroopa Inimõiguste konventsiooni, vaid ka teisi Euroopa Nõukogu konventsioone, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalharta ning kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates hõlmab see ka Euroopa Inimõiguste äh, põhiõiguste hartat ning teisi Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte, loomulikult ka Luksemburgi kohtu pretsedendiõigust teeme koostööd ka Põhiõiguste Ametiga ja oleme kasutanud ka nende allikaid selleks, et kuul-, kujundada välja näiteks andmekaitsealane koolitus või rassismivastane koolitus. Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit on meie enesestmõistetavaks partneriks, meie liitlaseks ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal anti Euroopa Nõukogule Äh, ülesandeks kõige suurem Euroopa Liidu rahastatud äh, põhiõiguste hariduse alane äh, koolitus välja töötada. Help in the twenty eight ehk siis Help kahekümne kaheksa, sa kindlasti oled sellest juba kuulnud. ilma Euroopa Liiduta meie mõju oleks piiratud ja just sellepärast usumegi, et me tugevdame Euroopa Liidu ning Euroopa Nõukogu vahelist koostööd selleks, et süstemaatiliselt HELP-ist rohkem kasu lõigata ning äh, et Euroopa Liidu äh, õiguspraktikud ja Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid sellest rohkem kasu ning et see areng oleks kestlik. see aitab äh, kaasa ka Euroopa õiguskultuuri ülesehitamisele, suurendab vastastikust usaldust õiguspraktikute vahel Euroopa Liidus ning äh, aitab tagada ka Euroopa Liidu põhiõigusi. minu sissejuhatus on läbi ja enne kui Eva lõpp, alustab oma kõnet, siis äh, teeme väikese, näitame teile väikest sissejuhatust andmekaitsealasesse koolitusse, see on äh, väike video, mis on lühem kui kaks minutit mina olen Frank, minu kontorisse tuli üks naisterahvas täna pärastlõunal, tal oli üsna ebatavaline probleem, ta ütles, et mul on vaja probleemi, mul on vaja abi, sellepärast et mind vallandati, kuivõrd minu ülemus sai teada, et saatsin eraemaili oma ametiaadressilt ja kasutasin ka sotsiaalmeediaplatvormi oma era üle otstarbele oma tööajale. kas see oli õiguslik, kas see oli legaalne? samal päeval läksin ma internetipoodi, et äh, sisseoste teha nii ka tavaliselt. ja kohe, kui ma sisse loogisin, pakuti mulle piima ja muid, muid tooteid, enne kui ma üldse olin või midagi ette võtnud, kust nad teavad, et mu piim on otsas, kust nad teavad, millist viina ma taval-, veini ma tavaliselt ostan? kui sa oled kohtunik, prokurör või koht-, kohtunik, siis äh, on sul sageli andmekaitsega ja privaatsusega seotud probleeme. see e-kursus lõpp-, annab teile võimaluse vastata mõningatele küsimustele Euroopa Liidu ning Euroopa Nõukogu rahastatud programm äh, aitab äh, omandada vastavat haridust õiguspraktikutel, tegemist on programmiga, mida kutsutakse HELP programmiks ja mis aitab sulle äh, nende kahe põhiõiguse valdkonnas väljakutsetega paremini toime tulla. räägime õigusest eraelu puutumatusele ja õigusest andmekaitsele ning teie kui õiguspraktikute rollist selles kontek-, kontekstis. meil on kolm mudelit, kõigepealt põhiõigus äh, eraelu puutumatusele ja andmekaitsele. millised on õigusvahendid, mis on Euroopa Liidu tasandil nii Euroopa Nõukogust või Euroopa Liidu süsteemist tulenevalt. millised äh, on institutsioonide rollid ning millised on peamised põhimõtted. järgnevad viis mudelit äh, näitavad enimaid problemaatilisi valdkondi, äh, meditsiinilised teadmed, meedia, uued tehnoloogiad e, e-kommunikatsioon ning jälgimine töökohal. kaks viimast mudelit räägivad jõustamisest ning piiriülestest andmete liikumistest tegemist on kursusega, mis on mõeldud õiguspraktikutele, siin on palju praktilisi näiteid, mis võimaldavad teilt, teil praeguse viimase arenguga kurssi viia ennast. kursuse läbimisel saate sertifikaadi ja kui tahate täiendavat infot, külastage meie veebilehekülge, aitäh! Good afternoon. Now I think tere, minu nimi on Eva Pastrana ja ma olen siin täna siin selleks, et rääkida inimõigustest ning õigusalasest koolitusest. tavaliselt äh, alustame oma kursusi alati ühe looga äh, ja minu lugu on siis tänase kursuse allkirjaks. olen kolmteist aastat töötanud Euroopa Komisjonis ähm, kohtades nagu Nicaragua, Filipiinid ja Georgia ja nüüd on nad äh, Euroopa ja siis ma alustasin tööd Euroopa Nõukogus. Euroopa Nõukogus saan ma siis tegeleda minu jaoks oluliste teemadega inimõigused ning Euroopa projekt. ja need on äh, ka ilmselt teie juhtmõtteks, need kaks valdkonda ja kaks soovi. täna tahaksin tutvustada teile, äh, mida see HELP endast kujutab äh, ja tutvustada HELP in the twenty eight programmi, mis on Euroopa Liidu poolt rahastatud ning tahaksin rääkida selleks, sellest, miks Euroopa Liit ning Euroopa Nõukogu peavad inimõiguste ning põhiõiguste kaitses paremini koostööd tegema. näitasime teile ühte väikest videot, aga soovitan, et te vaataksite seda teist väikest videot, mis käsitleb tööõigust, valdkonda. siin näete head nõiaringi Euroopa Nõukogus. siit tuleb välja, mida HELP meile kaasa toob, milline on selle lisandväärtus seire, standardid, koostöö ja kõige paremate kolleegide mobiliseerimine annab meile väga head eelised parimate inimõiguste alaste koolituste kogu koostamiseks. siin näete nüüd siis, millest Tatjana rääkis. HELP-i võrgustik, sealhulgas siis ka Euroopa õigusalase koolituse võrgustik ja Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu me tõesti teeme koostööd selle Euroopa õigusalase koolituse võrgustikuga, me keskendume inimõigustele ning äh, juristidele. meil on oma e-õppe platvorm, seal on äh, tasuta kursused äh, kõigile, siis on meil ka inimõiguste metood, metoodika välja töötatud, mis tagab meie koolituste kõrge kvaliteedi me oleme töötanud piirkondliku projekti kallal, töötades raskemates äh, piirkondades mõnikord, äh, nagu näiteks äh, Lääne-Balkani riigid, Venemaa ja, ja nii edasi. ja tänu Euroopa Liidu rahastamisvahenditele on meil õnnestunud edukalt ellu viia Help in the Twenty Eight programm mis peaks toetama äh, õiguspraktikuid, andma neile oskusi, andma neile teadmisi selleks, et Euroopa inimõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning Euroopa sotsiaalhartat ning kõiki Euroopa Nõukogu asjakohaseid õigusakte kasutada. oleme kujundanud välja kursused, kus ühendatakse Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liidu õigussüsteemid ning äh, kuhu on kaasatud ka nii Strasbourgi kui Luksemburgi kohtute pretsedendiõigused. õig-, võitlus äh, rassismi, ksenofoobia, homofoobia, transfoobia vastu, äh, nagu te teate, ksenofoobia määr on tõ-, tõusnud sisserändajate määra tõusuga koos, siis loomulikult andmekaitsekursus, äh, privaatsus, äh, mis äh, Euroopa Liidu reformiga ajakohastati kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tööõiguse valdkonnad, tööõigustele tuli rohkem tähelepanu pöörata kriisi ajal, meie eesmärgiks oli täistööhõive loomulikult, siis bioeetika valdkond, väga delikaatsed teemad, kus on väga raske leida konsensust Äh, nagu näiteks äh, elu lõpuga seotud küsimused, äh, surrogaatemade küsimused. ja siis on meil ka varjupaigakursus seos, seoses Euroopa Liidu Türgi ühisavaldusega. lisaks neile teistele kursustele on meil ka kataloog, mis käsitleb põhiõigusi omandiõigus, alternatiivsed meetmed kinnipidamisele, võltsravimid Äh, ja nii edasi ja nii edasi. kogu see kataloog on teie käsutuses. ja tahtsin teile näidata, milline on Euroopa Liidu vahendite mõju Euroopa Liidu maksumaksja rahaga on tegemist ja seda on kasutatud hästi. oleme kakskümmend viis kursust korraldanud kuueteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis ja sihtgrupiks on seitsesada viiskümmend juristi, prokuröri või kohtunikku. ja meie iseõppe platvormil on veelgi suurem publik aga me tahame enamat, meil on vaja rohkem kursusi, meil on vaja rohkem prioriteete ja me peame katma kõik riigid nii et taaskord siin näete Euroopa Liidu rahastamisvahendite mõju. tänu nendele rahastamisvahenditele saime Euroopa Nõukogu tegevuse Euroopa Liidu liikmesriikides kahekordistada ning äh, teha rohkem koostööd äh, advokatuuride organisatsioonidega. siin järjekordne näide sellest, kuidas meie platvormi ja kasutajate arv on tõusnud. tuhande kaheksasajalt kasutajalt on arv nüüd kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kasvanud äh, ja neljakordseks, kui me võrdleme kahe tuhande neljateistkümnenda aasta näitajaid. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oleme me saanud uute, peaaegu sama palju äh, uusi kasutajaid äh, kui kogu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul ja seda juba esimese veerandi jooksul sellest aastast. minu sõnavõtt jõuab lõpule ning ma paluksin teil äh, ka toetada äh, õigusakte ning vahendite eraldamist õigusalaseks koolituseks Euroopas, Euroopas, meil on suured ootused Euroopa Liiduga seoses aga meil on veelgi suuremad õigused, ootused keskpikas perspektiivis ning pikemas perspektiivis. me tahame, et inimõigustega seotud väljakutseid, ükskõik millised need ka ei oleks, et neid väljakutseid võetakse tõsiselt, selleks on vaja ressursse. Euroopa Nõukogul aga on ressursse napilt. võrreldes Euroopa Liiduga on Euroopa Nõukogu eelarve null koma kahe, kakskümmend kaheksa protsenti kogu Euroopa Liidu eelarvest ja liikmesriigid tea, teavad Euroopa Nõukogus seda väga hästi. aga nad ei ole eriti innukad rahaeraldajad, nad leiavad, et meie oleme kõige rangemad kriitikud, kui räägitakse inimõigustest ja sellepärast seisamegi siin teie ees ning palume teie toetust kui me võiksime strateegilised suhted Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liidu vahel üle vaadata ning oma jõud ühendada, kui saame äh, igal aastal äh, ühe miljoni eurot juurde, siis oleks meie mõju kolmekordne. ja seetõttu leian ma, et äh, on väga oluline, et meie tegevus jätkuks, Alessandra ütles tõesti, et raha aitab ja nüüd siis see abiprogramm HELPki vajab raha. ja see aitab meil arendada edasi Euroopa Liidu õiguskultuuri ka inimõiguste valdkonnas. ma ei taha äh, konkreetset eelarvet, kuid tahaksin, et Euroopa väärtusi äh, ja inimõigusi elus hoitakse. väga kirglik pöördumine meie poole ja nüüd annan juhtimise üle äh, kolleegile. suur tänu, jätkan prantsuse keeles. tahtsin tänada ka omalt poolt nende huvitavate sõnavõttude eest ning selle äh, elava pöördumise ning palve eest. mina isiklikult olen veendunud, et koostöö Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liidu vahel äh, on kasulik ja kasulik kõigile ja eriti inimõiguste seisukohast. ja nüüd siis äh, tahaksin kutsuda siia meie Euroopa õigusalase võrgustiku kolleegid, kes võivad meiega jagada oma kogemusi heade tavade kohta õigusalases hariduses, õigusalases koolituses, räägite samuti sellest, kuidas toimuvad kohtualased vahetused ja kohal on kahe õigusalase haridusasutuse esindajad Prantsusmaalt ja Belgiast ja kohal on ka härra Holger Schrade, kes on Saksamaa apellatsioonikohtu president ning äh, nende sõnavõtud äh, aitavad meile kindlasti seletada, kuidas selles valdkonnas äh, asjad käivad. kõigepealt saab sõna siis Valerii Sagan, École Nationale de la Magistratuuri direktor, abidirektor ja siis saab sõna härra Rahvan Ransbeck, kes on õigusalase koolituse instituudi direktor. palun, proua Sagan! suur tänu teile, proua esimees. Eh, lugupeetud daamid ja härrad. Euroopa õigusalase koolituse võrgustik eh, loodi kahe tuhandendal aastal ning see ühendas eh, erinevaid instituute, kes koolitavad prokuröre ja kohtunikke Euroopa Liidus ning äh, nagu eelkõneleja seda ütles, see kooskõlas Euroopa Liiduga ning selle jaoks töötab um-, üle paarikümne inimese Brüsselis ning eh, oma tegevuses toetutakse eelkõige mm, koolituskeskuste tööle, mis koolitavad kohtunikke ja prokuröre, analüüsitakse koolitusvajadusi ning samuti eh, võt-, käivitatakse vajalikud eh, koolitustegevused. oma tegevust on aastakümne jooksul tublisti mitmekesistatud, koolitusi on kümme korda rohkem, ligi kolmkümmend tuhat koolituspäeva aastas eh, ning äh, toolitatud on üle viie tuhande kohtuniku ja prokuröri. eesmärgiks on välja töötada ühtne Euroopa kohtukultuur, äh, mis puudutab loomulikult äh, vaba õiguse tundmist, kohtupraktikat, samuti ka konkreetsete suuniste väljatöötamine ja ka võimalus teha koostööd omavahel mistõttu ka on oluline ühised koolitused ja kogemuste vahetamine, millest minu kolleeg Rahv räägib pisut hiljem. tegevused on mitmekesisused, vesised, nende aluseks on seminarid, koolitusseminarid, eh, mis kestavad paar-kolm-neli-viis päeva erinevatel teemadel. Eh, samuti arendatakse välja e-koolitus, selleks äh, on välja töötatud nüüd oma moodul, mis on suunatud äh, notaritele ja kohtunikele äh, ning äh, see puudutas eriti rahvusvahelist pärimisõigust ning sellega seotud koosloomad. tegemist oli tõesti väga pragmaatilise küsimusega, mis oli suunatud eelkõige Euroopa kodanike aitamisele kogemuste vahetus on samuti väga olulised. Need tegevused on meid äh, viinud selleni, et oleme välja töötanud äh, põhimõtted, millest sooviksin rääkida, mitte äh, põhimõtete joone all, vaid selleks, et näidata kogu võrgustiku pragmaatilisust. Nad on võtnud vastu üheksa põhimõtet õiguskoolituse alal. esimene võtab aluseks multidistsiplinaarse professionaalse koolituse rõhutame väga selle koolituse praktilist iseloomu tegemist ei ole akadeemilise koolitusega. me leiame, et äh, äh, õigussüsteem ja selle tundmine, Euroopa õiguse tundmine on väga olulised, aga soovime keskenduda eelkõige just nimelt konkreetsete olukorrade kirjeldamisele äh, ja neile olukordadele, mis professionaalse töö käigus esile võivad kerkida. et koolitus peab olema kohustuslik, selleks peab olema õigus, see peab toimuma töö, tundide töö ajal, mis on, see peab loomulikult olema, garanteerima õigussüsteemi iseseisvuse ning üritame ise välja töötada, treenida enda koolitajad tegemist äh, on äh, kohtunikega, prokuröridega, advokaatide, notaritega, äh, ka advokatuuri liikmetega, mõnikord ka õigusteadlastega, kuid eelkõige siiski tegemist on praktikutega ning oleme teadlikud sellest, et ka neil on vaja kogemusi pedagoogika valdkonnas ning me koolitame neid aktiivse ja osaluspedagoogika valdkonnas ning äh, mõttevahetused äh, professionaalide vahel sellistes äh, töögruppides aitab väga palju edasi minna. muud põhilis-, põhimõtted puudutavad ting-, toimimistingimusi, piisavalt vahendeid ning samuti ka kõrgemate koht-, kõrgemate kohtuametnike toetust on oluline äh, me oleme välja selgitanud mõningad äh, probleemid tulevikuks, et lühidalt räägin, siis räägiks äh, keeleprobleemist ka vajadus välja arendada meie koolitused äh, kohtunike ja prokuröride jaoks ja mitte keskenduda ainult neile, kes on juba, kellel on juba Euroopa traditsiooniga tuttav ja kel-, kes on tuttavad Euroopa Kohtu kultuuriga ja annan nüüd sõna kolleeg Rahvile. suur aitäh! ma kavatsen nüüd jätkata endapoolset ettekannet ja teen seda hollandi keeles. sooviksin pisut detailsemalt rääkida äh, meie äh, äh, koostööst ja mõttevahetustest ja kuidas see toimida võiks. oluline on siin aru saada sellest, et äh, tegemist äh, on võrgustikega, kus äh, osalevad mitmed erinevad koolitusasutused, mis õpetavad välja kohtunikke ja ka teisi õigussüsteemi töötajaid, kuid <clears throat> ATM keskendub eriti just kohtunikele. Äh, oleme äh, teinud tihedat koostööd erinevate koolituskeskuste vahel, tegemist on suurepärase alusega, et välja äh, töötada vahetusprogramme. nagu olete nüüd näinud Valeri poolt näidatud slaididel seda, et vahetusprogramm peaks olema algatus Eh, ole, saime tegema sellega algust kaks eh, tuhat viis ja sellest hetkest alates oli meil, eh, oli meil sada seitsekümmend ja sada kaheksakümmend osalist, nüüd on meil ja nüüd on meil kaks tuhat kakssada osalist umbes ja nüüd kõigil on kogemuste vahetamisel võimalik osaleda. ja kümne, viieteist aasta jooksul oleme teinud väga suuri edusamme. see peaks tähendama, et et äh, ka seda, et äh, meil on, äh, kohtunikel on parem ülevaade Euroopa õigusest, on võimalik saada otseseid kontakte, otseseid kogemusi teistest riikidest. oluline pole mitte ainult äh, ei ole mitte ainult teadmisi jagada, vaid ka häid tavasid jagada. mida meie programm endast kujutab? meil on kolme tüüpi vahetusprogramme, üks on lühiajaline, mis kestab paar nädalat ja see tähendab, et riik, kohtunikud külastavad ühte või teist riiki, tutvudes õigussüsteemiga selles riikides, selles riigis, siis äh, on äh, õppevisiidid ja pikaajalised koolitused. kui tegemist on õppevisiidiga, siis on võimalik näiteks äh, Euroopa kohtusse minna, inimõiguse kohtusse, Eurojusti, samuti on võimalus veeta rohkem aega sellistes äh, asutustes ja see toimub käsikäes pikaajalise koolitusprogrammiga, seal on võimalik äh, äh algates kolmest kuust kuni aastani Eh, viibida. meil on ka olemas haigekas programm, mis keskendub eh, värskelt eh, koolituse saanud õppimisel õppelõpetöö lõpetanud kohtunikele või alles õppivatele kohtunikele. hoolimata sellest, et paljud kohtunikud on asjaga seotud, on mitmeid väljakutseid, näiteks keeleküsimus ei ole lihtne nende jaoks, kellel pole äh, häid, äh, head keele, võõrkeele taset minna kolmandatesse riikidesse, sellele me praegu ka keskendume. me üritame välja pakkudes mitmesuguseid äh, keelekursuseid. ajaprobleem on samuti, kohtunikel on aega väga vähe, nad tegelevad väga paljude kaasustega ühel ajal, mõningates riikides ei ole piisavalt vabu töötajaid, nii et äh, sellega seoses me äh, üritamegi igaühele sobiva individuaalse programmi välja töötada, tegeleme konkreetsete teemadega, näiteks tööõigus või keskkonnaõigus. üks spetsiifilisest äh, vahetusprogrammidest tegeleb äh, parimate tavade jagamisega ning me loodame, et nad ka äh, ja loodetavasti äh, on neil, kes koolitustel osalevad, võimalus oma kogemusi ka teistega jagada. annan nüüd sõna härra Schröderile, tema osales sellises äh, äh, koolitusprogrammis. suur tänu. tahaksin kõigepealt selgitada teile ühte raskust, nimelt keelebarjääri. enamik kohtunike töötavad oma emakeeles ja sellel taustal võiks arvata, et äh, arvamuste vahetus ei ole äh, võimalik, sellepärast et äh, et keeleoskus ei ole väga hea, aga hoopis vastupidi, minu koolis õpitud inglise keelest piisas küll. kogu vahetuse organiseerimine läks väga sujuvalt. eesmärk oli osaleda siis koolitusel Ljubljanas äh, mis on Sloveenia Vabariigi justiitsministeeriumi äh, alluvuses. kõigepealt selgitati meile selle institutsiooni ülesandeid, mille eest on ta vastutav ka äh, riiklike eksamite eest. samuti andis meile äh, piirkonnakohtu kohtunik ülevaate sellest, milline on kohtute süsteemi korraldus Sloveenias muidugi väga palju kohtunikke töötavad Euroopa Liidu äh, küsimuste kallal ning eesmärk on äh, vähendada kohtunike arvu ja parandada Sloveenia justiitssüsteemi kvaliteeti. rääkisime ka kohtunike käitumiskoodeksist ja moraalsetest normidest, kujutate äh, ilmselt väga hästi ette, et nii isiklikult kui professionaalselt oodatakse kohtunikelt kõige kõrgemaid moraali nõudeid. loomulikult ka töö Äh, küsimuses äh, ollakse väga äh, põhjalikult mõeldakse sellistele kriteeriumitele. kohtu presidendil on õigus nimetada kandidaate ning justiitsnõukogu osalus ja heakskiit on samuti vajalik. kohtute president ütles, et üsna tavapärane on mitte olla edukas, olgugi et keegi on nimetatud iga-aastane ülevaatus äh, toimub samuti iga kahe aasta tagant ja selle hinnangu eesmärgil on vaja analüüsida kõigepealt statistilist materjali. ning ülemkohus kiidab selle heaks. jõudes lõpuni, tahaksin ma rääkida veidikene äh, ka sellest, millised on äh, Eh, hüved ja eh, takistused, eh, peaks ütlema, et keelebarjääri suhtes ei olnud küll mul vaja mingisugustest barjääridest üle saada, rahvusvahelisi vahetusi igal juhul soodetast-, soodustatakse ja toetatakse ning väga lahkelt ja avatult võeti meid vastu Sloveenia kolleegid andsid meile väga hea sissevaate probleemidele, mida justiitssüsteem peab lahetama. see võimaldus, vahetus võimaldus mul võrrelda oma kodu kohtusüsteemi teise Euroopa Liidu omaga ja väga kasulikud olid ka arutelud kolleegide vahel. sain jällegi aru, et justiitsküsimuste probleemistik on väga sarnane erinevates riikides ning lahendused äh, sünnivad äh, vastastikusel mõistmisel niimoodi, et äh, on võimalik Euroopa mm, kolleegidel omavahel üksteiselt hüppust võtta. suur tänu teile ja teie sõnavõtu eest äh, ja pikemalt ootamata annan nüüd sõna Pedro Giovannile ning annan teile nüüd sõna palun, et te jagaks meiega oma assotsiatsiooni headest tavadest ja räägiks ka sellest, millised on teie jaoks kõige suuremad probleemid ja väljakutsed. kõigepealt tahaksin öelda suur tänu äh, komisjonide esimeestele selle eest, et äh, oleme saanud osaks privileegist äh, sellel töötoal osaleda. rääkides meie poolt CCBE, mis on kuuekümnendal aastal äh, rajatud äh, rahvusvahelise organisatsioon, organisatsioon ning alates sellest ajast, kui see loodi, on see edendanud äh, Euroopa õigusspetsialistide arvamusi ning toetub oma tegevusel loomulikult ja edendab õigusriigi põhimõtet. nelikümmend viis riiki on meil kaasatud Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonnast ja laiemast Euroopast ja kolmkümmend kaks liiget, kümme assotsieerunud liiget ja ülejäänud vaatlejaliikmed. ja me esindame rohkemat kui ühte miljonit Euroopa advokaatidest, nii et äh, nüüd tulles tagasi selle küsimuse juurde meie töötoa alguses, et äh, meie kogemused mitte ainult ei ole seotud Euroopa Liidu täisliikmetega, aga meie eesmärk on äh, laiemalt katta Äh, ka näiteks assotsieerunud liikmed ja vaatlejaliikmed siia kaasatud. Äh, CCP toetab Euroopa Liidu eesmärki luua Euroopa justiitskultuuri äh, ja Euroopa ühisturul olevad ettevõtted on seadnud uue nõudmise äh, Äh, juristid peavad teadma, milline on naaberriikide õiguskultuur äh, ja see on väga oluline nende töö jaoks. Euroopa Liidu äh, õiguse mõju teistele õigusvaldkondadele tähendab seda, et Euroopa Liidu liikmesriikides tegutsevad õigus spetsialistid peavad teama esmase ja teisese Euroopa Liidu õiguse kohta ning tagama seda, et seda on korralikult tõlgendatud ja rakendatud me oleme alati toetanud seda, et õiguspraktikat praktikutel on äh, hea koolitus ning et äh, õigussüsteemist Euroopas oleks neil hea arusaam. Äh, üks dokumentidest, mille me oleme loonud, oligi just koolituseesmärkide paikapanemine Euroopa juristide jaoks, kus me oleme rõhutanud seda, et igal õigusspetsialistil peab olema äh, väga hea alus oma igapäevase töö tegemiseks ning äh, peavad olema ühtsed standardid meie töö kohta. pidage meeles, et äh, meie organisatsioon ise ei tegele otseselt koolitusega, vaid meie enda organisatsiooni sees on oma koolitusega tegelev osa, mis tegeleb äh, just juristide koolituse kvaliteediga äh, Euroopas nii algse ülikoolihariduse jooksul kui ka äh, sealt edasi täiendkoolituses ja sellel äh, töörühmal on kolmkümmend viis liiget. ja meil on alati hea meel muidugi ka olla ühi-, ühenduses Euroopa institutsioonidega ja saada niivõrd palju kui võimalikult toetust ähm, ka juristide koolitusele. Äh, õigusspetsialistide koolitus on väga erinev riigiti ja üks oluline äh, äh, aspekt, millega meie kõige rohkem tegeleme, ongi tagada seda, et õiguslik koolitus ja professionaalne kompetentsus oleks väga kõrgel tasemel, kõik reeglid ja standardid selle kohta, kes Äh, on äh, valmis ja võimeline õigus, äh, õigusalaselt töötama. me oleme loonud ka õigusmagistri Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa majandusalariikidele niimoodi, et meie lõpp, ülikooli lõpueksamid oleksid advokatuuri tasemel sarnased liikmesriikides igal riigil on omad eh, enda traditsioonid eh, ja eriomased eh, iseloomujooned. isegi kui me suudame saavutada tasakaalu isegi kui me saame äh, leppida kokku nendes standardites, mis äh, on advokatuuri lõpetamiseks vajalikud. Äh, koolitus on kohustuslik seitsmeteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis Belgia, Bulgaaria, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Poola, Rumeenia, Rootsi, Holland, Ühendkuningriik ja Inglise, äh, Walesi, Põhja-Iirimaa ja Šotimaa õigusorganisatsioonid pluss kaks EFTA riiki, Norra ja Šveits. vaba turg on avatud äh, ja seetõttu võivad meie õiguspraktikat valida, kus kohas äh, nad edasi ja täiendkoolitust teevad. akrediteeritud koolituspakkujaid on päris palju ja samuti ka vabaturupakkujaid erinevad äh, koolitusstruktuurid on äh, olemas erinevates liikmesriikides ja rahvusvahelist ja liikmesriikide faktilehtedel on see samuti toodud. selle aluseks oli meie uuring, kus uurisime äh, juunis kaks tuhat neliteist, milline on õiguspraktikute koolitamine. suured koolitusprojektid on välja töötatud äh, tänu Euroopa Liidu rahastamisele. üks on juba see uuring, mis puudutab äh, õiguspraktikute koolitusse äh, ole, tänast olekut ning eesmärke. juunis kaks tuhat neliteist selle läbi viidi ja seal järeldati, et oleks vaja Euroopa Liidu õiguse äh, õppekava, mis äh, vastastikku tunnustaks äh, haridustegevust äh, piiriüleselt. Euroopa Liidu koolitus oleks niimoodi lihtsamini ligipääsetav, oskuspõhine ja rohkem peaks olema ka haridusalaseid vahetusi ja uuring tõi välja ka rahvuslikud faktilehed, kus toodi välja kõik olulised arvandmed õiguspraktikute koolitamise kohta. novembris kaks tuhat neliteist eh, CCP võttis eh, vastu äh, täiskogul äh, Strasbourgis äh, tegevused nende soovituste elluviimiseks. täna oleme me töötanud selle kallal, et õigusharidus jätkuks sellisel kujul. jõuan mõne hetke pärast ka selle memorandumi küsimuse juurde Euroopa äh, õiguspraktikute ja advokaatide äh, sihtasutus äh, otsustati luua selleks, et toetada Euroopa õiguspoliitikate elluviimist ja õigusspetsialistide tööd selles osas. september kaks tuhat neliteist algatus pööras just tähelepanu sellele, et just justiitstöötajate ja õiguspraktikute edasi koolitus, täiendkoolitus on oluline. siis on meil olemas ka Euroopa koolitusplatvorm juristidele ning selle platvormi eesmärk on pehmendada info puudujääki õiguskoolituskursuste osas erinevates jurisdiktsioonides. ja eriti uhke olen ma selle projekti üle, sellepärast et juba meie oma koolituskomisjonis olen näinud äh, selle algatuse sündi. see oli äh, Taani, Prantsuse ja Itaalia ekspertide äh, mõte, mina esindasin seal Itaaliat ja kogu seda mõtet tunnustas ja tervitas CCPE, kes siis omakorda andis teada Euroopa rahastamise võimalikkusest. ja nüüd praegusel ajal CCP e ja Euroopa komisjon kööta-, töötavad äh, selle kallal, et äh, platvorm oleks kaasatud ka e-õiguse plat-, platvormi ning Euroopa koolitusplatvorm on äh, selline keskne koolituskeskpunkt, annab võimaluse näha, millised on kursused, saada ligipääsu materjalidele ning niimoodi on võimalik osaleda kursustel kogu Euroopa riikides äh, seal on olemas täpselt äh, keel, äh, valdkond, äh, teema ja kus ja mis toimub. nii et igal liikmesriigil on võimalik omaenda kursusi pakkuda läbi selle platvormi kõigile Euroopas ja niimoodi nad saavad ka pöörduda teiste õigusspetsialistide poole välja, mitte ainult nende poole, kes nende jurisdiktsioonis tegutsevad. nüüd tulles täiendõppe juurde, aprillis kaks tuhat kuusteist meie organisatsioon avaldas äh, raporti edasikoolitusvõimaluste ja koolitusvariantide kohta äh, meie äh, täisliikmete riikides. Neil on pidev kohustuslik koolitusprogramm ja enamikes nendes riikides võeti vastu selline programm viimase viieteistkümne aasta jooksul. kaksteist täisliiget eh, ei oma sellist kohustuslikku eh, jätkukoolitust, aga kõikides nendes eh, riikides on võimalik edasi ennast arendada erineval moel. näiteks Austrias peatükk kümme punkt kuus ütleb, et äh, advokaadil on kohustus edasi õppida. peab ju hoidma kätt pulsil, kui seadused muutuvad ning äh, kui äh, jurist ei ole nendest muutustest teadlik, siis see kahjustab tema klienti. kolmteist assotsieerinud ja vaatlejat liiget ühel Gruusial on kohustuslik jätkukoolitussüsteem ning ühel Andorral seda pole ja lühidalt ütlen, et mind kutsuti kaks korda Tbilisisse ja olen omaenda silmaga näinud, kui kaugele Kaukaasia piirkond, äh, Gruusia, Aserbaidžaan ja teised on jõudnud äh, nii algse juristide koolitamise kui ka edasiõppe läbi, kasutades IKT vahendeid. ja sellepärast ma soovitan alati koolitusnõukogu kõikidele liikmetele, tulge kohale. muidugi ei ole lihtne Kaukaasia piirkonna riikide jaoks ka majandusraskuste tõttu. osaleda meie koosolekutel, aga Edinburgh's on meie järgmine täiskogu ja seal on kõik nõukogu liikmed ka kohal ja esindatud. enamikes riikides eh, on, eh, hinnatakse õppetööd kuidagi läbi eh, punktide või tundide või ka päevade ning umbes neliteist tundi on vaja kas ainepunkte või tunde võtta aastas ning enamik liikmesriike kontrollib ka regulaarselt, see tähendab seda, et eh, juristid peavad oma koolituse eh, kohta andma teada advokatuurile iga-aastaselt. Eh, mõnedes riikides ka seiratakse seda olukorda, teatud arvu juriste või adv-, või siis vastavaid firmasid kontrollitakse millised on sanktsioonid, kui neid eesmärke ei täideta ja inimesed ei koolitu piisavalt? me oleme need jaganud äh, distsiplinaarseteks ja mittedistsiplinaarseteks distsiplinaarkaristuste hulka äh, kuuluvad nii äh, hoiatus kuni siis olenevalt teo raskusest advokatuurist väljaheitmine. ja kokkuvõttes võiks öelda, et meie ülesanne on ka komisjoniga koostööd teha ja koguda andmeid, kui palju Euroopa Liidu õigus eh, koolitusest on algse ja edasiõppe osa, mis puudutab iga-aastast eh, õpperaportit. meie peame üles tunnistama ausalt, et meil ei ole erakoolituse pakkujatelt piisavalt infot selles osas. me püüame selle probleemiga tegeleda, korraldades aasta lõpus detsembris, võib-olla neljateistkümnendal Brüsselis konverentsi, mis puudutab äh, juristide koolitust, väljakutsed ja võimalused, äh, tuues kokku nii institutsionaalsed kui ka erakoolituspakkujad, selgitades ära seal, kuivõrd tähtis on neid andmeid koguda. suur tänu teile! suur tänu ja meie viimane kõneleja täna on ta äh, doktor Rivera, kes on Avaliku Halduse Instituudi doktor Luksemburgist ja ta räägib kohtunikest ja nende koolitusest Euroopa Liidu tasandil. selle eesmärgiks on loomulikult tagada, et Euroopa õigust kohaldatakse nagu kord ja kohus suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest täna siin teie ees kõneleda ja, ja rääkida sellest, mida oleme teinud Euroopa äh, avaliku halduse instituudis ja me tegeleme ko kohtupersonali koolitusega Euroopa õiguse küsimuses. Äh, kõigepealt paar sõna meie esimese projekti kohta tegemist on sellise meie jaoks verstapost äh, uuringuga. esimest korda oli meil võimalik selgelt näha, milline on pilt. esimest korda olid meil, olid meil konkreetsed arvud selle kohta, mida see kohtupersonal ja kohtutäiturid Euroopa Liidus tähendavad. me rääkisime kohtupersonali kategooriatest, panime paika kirjeldused ning saime üle saja faktilehe, mis sisaldas väga palju infot kogu äh, infot me raportisse sisse ei saanud panna paraku, nii palju oli seda. sellepärast, et äh, kategooriad olid erinevad, äh, ei saanud liikmesriike päris üks-ühele võrrelda ja kuna esimese projekti eesmärgiks oli panna paika Euroopa Liidu koolituse vajadused ja ühes küsimustikus esitasime väga täpseid küsimusi selle kohta, kas kohtutäiturid, kas kohtupersonalid on ähm, läbinud õiguskaitsealase koolituse või mitte, mida nad teevad selles valdkonnas pärast ja äh, me siis äh, moodustasime kolm kategooriat lähtuvalt nende funktsioonidest, äh, haldusküsimustega äh, seotud funktsioonid kõigepealt, üldine ja juhtimisülesanded, üldine juhtimine e, e-õigusega seotud tegevused, raamatupidamine, infotehnoloogia, siis kohtu lõikud, ülesanded olid juba kohtuvälised dokumendid, kohtunike abid, ähm, õiguslikud või menetluslikud otsused ja kolmas äh, kategooria menetluslikud funktsioonid, piiriülene õiguslik koostöö, äh, tsiviil, äri, pere ning karistusõiguse valdkonnas ning nende andmetega siis oma äh, uuringus näitasime, et Euroopa Liiduga seotud aspektid on sageli peidus äh, liikmesriigi tasandi teema taga. ja sageli selgus, et äh, on vaja piiriülest koostööd, tugevdatud piiriülest koostööd ning vajadust kohtupersonali täiendavate teadmiste vastu, kui tegemist on üle võetud Euroopa Liidu direktiividega, iseäranis oluline oli see karistusõiguse valdkonnas. meie soovitused siis pärast esimest projekti olid järgmised. tuleb suurendada Euroopa Liidu aspektidest teadlikku kohtuperson-, teadlikkust kohtupersonali hulgas. kohtupersonal äh, isegi siis, kui nad peavad otseselt kohtus töötama ja kui neil ei ole tegelikult juura tausta, siis peavad nad äh, oma tööpraktika kaudu õppima, kuidas kohtunikele asju selet-, äh, kuidas äh, kodanikule asju seletada, kui äh, kodanikud kohtusse tulevad. ja see on mõnikord üks nende kohustustest ja seetõttu hoolimata sellest, et nad igapäevases töös ei pea kogu aeg Euroopa Liidu õigusega kokku puutuma, peavad nad sellega seotud ülesandeid täitma mõnikord ja nad tahaksid rohkem teada saada. pärast seda esimest suurt uuringut tegime mõningad ettepanekud ja väga olulised ettepanekud koolituse tagamine kogu kohtu personalile peaks tuginema õppe kvaliteedi parandamisel ning e-õppe vahenduste, vahendite parandamisel. me peaksime täpsemalt paika panema, millised on koolitusvajadused ja kuidas sihipärastada seda koolitust. me ei taha väga paljusid erinevaid akadeemilisi aineid ja teemasid siia sisse tuua, tahaksime pigem rollimänge, praktilisi olukordi, mis kohtutöötajate töös ette tulevad, nad peavad kodanikega rääkima ja sageli nendel inimestel ei ole eriti palju informatsiooni selle kohta, kuidas neid erinevaid vorme täita näiteks, mis määrustes on. nii et äh, sedasi tuleks piiriülest koostööd arendada edasi, sealhulgas peaks olema piiriülene koostöö kõikide koolituse pakkujate üks strateegilisi eesmärke ja nende ettepanekutega koos meie ja, ja äh, Prantsusmaa, Hispaania, Belgia, meie äh, ametivennad samuti üheskoos kahe tuhande viieteistkümnendal aastal esitasime taotluse, granditaotluse selleks, et korraldada sellist väljaõpet kohtutöötajatele ja kohtutäituritele. pakkusime siis professionaalse pakkumise, keelelise koolituse esimest korda kohtute töötajad tulid kokku töövälises kontekstis selleks, et saada aru, äh, kuidas äh, üks või teine samasid äh, vahendeid kasutab, kuid sageli ei ole isegi suuniseid määrustes, direktiivides ja nii edasi selle kohta, kuidas erinevaid vorme tuleb täita. nii et toimus selline näost näkku kogemuste vahetamine olen veendunud, et Action Grant, mis nüüd on lõpule jõudmas, ja milles oli ka tegelikult üks ele-, moodul koolitajate koolitamiseks tsiviil ning, tsiviil ning koostöös ning pere ning karistusõiguslikul, õiguslikus valdkonnas samuti. ja tulemused olid tegelikult päris head, meil oli nelikümmend üks osalejat ja äh, osalejate arvates täideti täielikult eesmärgid ning viiskümmend protsenti osalejatest on oma eesmärke täitnud. rääkides veel arvudest selle viimase projektiga seoses, kui küsiti, kas seminari käigus saadud teadmised muutsid äh, menetluslikult lähenemisviisi äh, või muidu lähenemisviisi siis, siis kuuskümmend üheksa protsenti vastas sellele küsimusele jaatavalt ning äh, vastuseks küsimusele, kas need seminari jooksul kogutud teadmised aitasid sooritust või väljundit parandada siis, siis seitsekümmend protsenti vastas jaatavalt ja lõpetuseks osalejad koolitasid oma juhendajaid, oma ülemusi sellest, mis on oluline ja mida nad on omandanud. jah, see on väga oluline, oluline on see, et meie konsortsiumis õnnestus meil luua selline platvorm, kus meil oli inglisekeelne kursus, mille kaudu omandatakse ka seda, kuidas Euroopa Liidu õigust rakendada äriõiguses, tsiviilõiguses ja mõningad suunad, suunised selle kohta, kuidas lisasid täita. lõpetuseks Action Granti puhul soovitused koostöö ja seminari parandamiseks olid järgmised, tahetakse sama, seda näost näkku koolituse mudelit äh, alal hoida ja samas äh, võiks äh, olla ka e-mudel. Äh. nii et üldiseid küsimusi rakendatakse e-mudeli kaudu, aga pärast, kui toimuvad simulatsioonid ja rollimängud, tuleks näost näkku koolides läbi viia, koostööd tahendatakse, tahetakse suurendada ja keel võib valmistada mõningaid raskusi, seetõttu me kõigepealt esimese Action Grantiga anname võimaluse saada parem juurdepääs inglisekeelsele terminoloogiale, aga see ei tähendaks seda, et et kohtutöötajad ei peaks kohtuma nagu Dijonis ja Lissabonis, kus võis rääkida ka portugali keelt või, või prantsuse keelt, mingisugune ühisne keel tuleb leida või mingisugune kommunikeerumisviis. IPA ja sama konsortsiumiga kavatseb novem-, e, e, esitas eelmise aasta novembris uue ettepaneku ja meile meeldiks väga, kui me saaksime seda koostööd tugevdada koolide vahel, kui meil oleks võimalus koolitada, pakkuda koolitust kohtutöötajatele ja kohtutäituritele, tegemist on tegelikult ainult jäämäe tipuga, pärast esimese koolituse lõppu saime aru, kui äh, üüratuse tööväli on äh, ja kohtutöötajaid ja kohtutäitureid koolitades tagame parema juurdepääsu äh, haridusele Euroopa Liidus. meil on veel kolm sõnavõttu. kas on kiireid küsimusi kohalolevatel liikmetel? üheminutised äh, sõnavõtud palun ainult sellepärast, et kuusteist kolmkümmend lahkuvad tõlgid. Nadal <coughs> Rade ja doktor Hai, Haisel kas te olete kõik ka kohal? kas ühe minutiga saate hakkama? Teie siis räägite niikuinii kaks minutit, rääkige siis kaks minutit, aga tõlge lahkub kell kuusteist kolmkümmend. sellepärast, et mõned kolleegid rääkisid lausa viisteist minutit järjest. Birgit, sina oled siin kogu aeg kohal olnud, kas sul on mõni küsimus? jah, aga ma püüan pooleteist minuti jooksul oma küsimuse esitada. kas soovite selle küsimuse esitada võib-olla enne seda, enne kui kolleegid tulevad? kuulame parem ikka nemad ära. proua Makovei, teil on ka küsimus, siis see ka jääb lõppu. kõigepealt äh, doktor Hoisel. suur tänu. kaks minutit, see on suur väljakutse. ma ei hakkaks äh, aega raiskama kõigi tänamise peale selle kutse eest. tahtsime teile anda pisut tagasisidet äh, kohapeal tehtava töö kohta ja arutelu kohta. oleme saanud varem osaleda põhimõttelistele aruteludele, aga mis kohapeal tehakse, siis äh, kolm kategooriat, hea tava projektid on äh, juba olemasolevad projektid ja uued algatused. ja hea heade tavade projektidest minevikus tahaksin juhtida tähelepanu kahele kaitsejuristid on üks valdkond ja siis mitmekeelsed koolitusmaterjalid, mis on välja arendatud ning äh, mis on katseta-, mida on katsetatud erinevates liikmesriikides. siis äh, Kaitsenõukogu kontseptsioon see oli selline, et erinevad äh, klastrid tulid kokku erinevates Euroopa Liidu osades äh, ning rääkisid sellest, kuidas õigusvahendeid äh, õiguskoostöös karistusõiguse valdkonnas saab praktikas ellu rakendada ja, ja seejärel siis töötati liikmesriikide töörühmades ning toimus juhtumipõhine töö siis teine projekt, millest tahtsin rääkida, oli äh, kuuele sajale õiguspraktikule mõeldud projekt äh, kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest. ma ei hakkaks sellest üksikasjalikult rääkima, aga selle protsessi tulemus oli see, et juhtumi uuringud muudeti tasuta kättesaadavaks paljudes keeltes, sest et äh, tegelikult keelebarjäär on tõesti probleemiks ja siin näete siis äh, erakodulehekülje pealt, äh, millega on tegemist ja kõik, kes tunnevad selle valdkonna vastu huvi, võivad äh, tutvuda erinevate teemavaldkondadega. ja veel üks valdkond, mida tahtsin mainida siin, on erinevad koolitused koolitused, mis on juba palju aastaid kestnud, siin keskendutakse diskrimineerimise vastasusele, võitlusele ning soolisele võrdõiguslikkusele ning neid puudutavatele õigusaktidele. igal aastal umbes kuus tuhat inimest osaleb kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikides ning kindlasti tuleks mainida ka väga huvitavat koostööprojekti CCB-ga Äh, mis äh, puudutab äh, siis noori õiguspraktikuid ja ähm, kohtuvaidluste küsimust. ja siis uued projektid, ma ei hakka siin üksikasjalikult rääkima, kõiki neid projekte rahastati Euroopa Komisjoni justiitsvaldkonna tööprogrammi alusel ja selle tõttu ma tahtsin lihtsalt näidata, kui kasulikud võivad olla Euroopa vahendid. härra dok-, doktor Haisel, ma ei tea, miks teid niiviisi siia programmi niiviisi äh, väikese kõneajaga suruti, aga ma tänan teid selle eest, et olete siis valmis olnud äh, oma sõnavõttu nii lühikese ajaga esitama. ja Raul Radal, suur tänu selle võimaluse eest, et äh, Euroopa notaridki saaksid rääkida oma kogemustest õiguskoolituse valdkonnas see valdkond on väga oluline Euroopa notarite jaoks, sellepärast et Euroopa notarid peavad Euroopa õiguse kohaldamisega tegelema. nii nagu äh, ütlesid eelkõnelejad, meil oli väga hea meel, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Euroopa Komisjoni raportist äh, selgus, et üle kolmekümne viie protsendi Euroopa äh, notaritest osaleb Euroopa õigusalases koolituses. üheks põhjuseks on Need kaks programmi äh, Euroopa notaritele, Notarid Euroopale, need programmid, mis äh, on kuni selle aastani kestnud ja äh, viimases programmis said kolm tuhat notarit Euroopa õigusealase koolituse, need notarid olid pärit kahekümne kahest liikmesriigist, kõikidest tsiviilõigussüsteemidega liikmesriikidest olid pärit siis need inimesed, kahe, kakskümmend kuus seminari toimus neljateistkümnes erinevas riigis, piiriülesed seminarid olid need alati, vähemalt kolm rahvust oli alati esindatud igal seminaril. avaldasime ka oma koolitusmaterjalid, kaks raamatut pärast iga seminaride seeriat, avaldasime ka kaheksa videot, mis on meie koduleheküljel tähtsad ülikoolid saatsid oma professorid meie üritustele, mitmed äh, kuulsad õiguspraktikud osalesid äh, kõnelejatena meie seminaridel, tegime EPA-ga koostööd. hindamise valdkonnas äh, ja see oluline töö oleks jäänud tegemata ilma Euroopa Komisjoni hindamatu toetuseta ning tahaksime nüüd avalikult tänada äh, selle toetuse eest äh, Euroopa Komisjoni ning nende koolituste edu annab põhjust meile tulevikus kujutada ette veel võimalikke koolitusi, äh, näiteks äh, abieluvarade küsimuses see projekt on plaanitud kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast alates, nii et notarid saavad ennast valmis panna. suur tänu! Uh, jah, su esindaja, palun, ka meie tahaksime tänada võimaluse eest kommenteerida meie koostööd kohtute ning tribunalidega nagu te teate, EASO määrus paneb meie ametile kohustuse pakkuda liikmetele ja kohtu, kohtutele ning institutsioonidele, kes vastutavad, kohtuinstitutsioonidele, kes vastutavad varjupaiga küsimuste eest koolitust ja see peaks ära hoidma suured lahknemused õigustabades Äh, samas austades kohtute sõltumatust. oleme töötanud sellise koolituste seeria kallal, äh, kaasanud terve võrgustike kohtuid, kohtuid liikmesriikidest. selles võrgustikus on ka sellised organisatsioonid nagu rahvusvaheline varjupaiga õiguste kohtunike organisatsioon, halduskohtunike assotsiatsioon ning Äh, ning ka äh, muud Euroopa Liidu sellelaadsed organisatsioonid. kaasatud on veel kaheksa organisatsiooni, äh, viitasin siin Euroopa õigusalase koolituse võrgustikule ning Euroopa Õiguse Akadeemiale, kelle esindajad on siin samuti kohal ning ka liikmesriikide koolitusasutused. kogu selle võrgustiku tegevused ning tooted on täielikult kooskõlas kohtute sõltumatuse põhimõttega ning ähm, ava-, arvestatakse kohtute eripäradega ning EASO täidesaatva olemusega. tegemist on äh, koolitusega, mida korraldavad kohtunikud ja mis on mõeldud kohtunikele. ja ähm, meil on kaheksa mude-, moodulit rahvusvahelise kaitse sissejuhatusest äh, kvalifikatsioonidele, täiendavale kaitsele, artikkel viisteist seitse väljajätmine, tõendite äh, usaldusväärsuse hindamine, äh, varjupaigamenetluse ja järgmise aastaseks aastaks on plaanis ka päritolu riigialane koolitus. oluline on tõdeda, et see töö, mida koolitajate koolitamise metoodika kaudu levitatakse, Äh, levib edasi, meil on terve lide kohtunikke, äh, kes siis edasi oma kolleege koolitavad ning äh, nad võivad pakkuda ka hädaolukorras toetust, näiteks järgmisel nädalal oli meil koolitus apellatsioonikomisjonidele Kreekas ning me jagame oma teadmisi aktiivselt ka teiste riikidega, nagu näiteks Tuneesia ja Maroko. aitäh! ja nüüd võtame siis äh, otsad kokku, kas liikmed, eriti need liikmed, kes olid äh, algusest lõpuni kohal, soovivad kommenteerida äh, paari sõnaga. Birgit Sippel, palun. suur tänu. kõigepealt mul on väga suur rõõm, et meil toimus see tänane tööpada ja teeksin paar lühikest kommentaari. kõigepealt loodan, et ähm, nagu igast Euroopa õigusest äh, saab liikmesriigi õigus, siis toimub teatav äh, kvalifikatsioonide omandamine ka liikmesriigi tasandil Euroopa õiguse valdkonnas. samas leian, et on oluline, et me teaksime, et Euroopa õiguse allikaks võib olla Euroopa õigus eriti kui tegemist on pereõiguses, karistusõiguses, krimin-, piiriüleste küsimustega, saab siis alustega tutvuda. lisaks leian ka seda, et kui me räägime kvalifikatsioonide suurendamisest, siis äh, peaksime, pööraksime tähelepanu ka sellele, et äh, kohtunikel aega napib neil on raske neid kvalifikatsioone omandada ja me peame siis vähemalt mõningatele liikmesriikidele survet avaldama, et oleks piisavalt personali, et seda võimaldada ning peame rääkima ka sellest, kuidas alalisti, alalist kvalifitseerumist kontrollida ja ma ei tea, kas seda siin mainiti, aga minu arvates on oluline tõstatada teadlikkust ka selle kohta, mis on õiguse olukord meie kodanikega seoses. meil on Saksamaal mõningad projektid, mille on algatanud õigusministeerium, kus tehakse koostööd koolidega ja juba õpilaste, õpilastele õpetatakse äh, natukene õiguse aluseid ja interneti valdkonnas näiteks seda kasutatakse ära äh, küberkiusamisega seoses räägitakse, millised on õigused, kohustused, mis võib sinuga juhtuda, millised on äh, sinu õigused ohvrina, aga mis võib sind oodata ees, kui sa oled ka õigusrikkuja, tegeledes näiteks internetis küberkiusamisega. Äh, üks küsimus veel, millest rääkisime eelmisel ametiajal, kui rääkisime Euroopa Liidus menetlusõigusest, siis ähm, rääkisime sellest, kuidas suurendada vastastikust usaldust nõndanimetatud Erasmus programmi kaudu, nii et äh, me saaksime korraldada äh, vahetusi juristide, prokuröride, kohtunike vahel. kõik sellised algatused on äärmiselt teretulnud ning ma arvan, et me peaksime oma pingutusi suurendama, äh, et edu saavutada selles valdkonnas. suur tänu, Birgit, kas on veel küsimusi? Merci, Magic suur tänu! Äh, minul on endal ka õigusharidus, äh, kuulasin suure huviga seda, mida ütlesid äh, notarid. mind häirib see, et inglise keel on domineerivaks saanud selles valdkonnas, ma saan aru, et see keeleprobleem võib olla tõsine, keele kasutamise kaudu äh, kujundame me ka oma mõtteid ning äh, ma mõistan hukka meie õiguse amerikaniseerumise ja, ja mind lausa hirmutab see. Inglise keel võib olla kasulik keel, äh, aga võib tekkida oht, et infosüsteemidega võiks äh, Ähm, teha mingitegi töö ära, et meil oleks oma vastada. Äh, näiteks kui me rääkisime autoriõigustest, siis äh, taheti prantsuse keeles kasutada ka sõna copyright, mis minu arvates ei ole see õige sõna. ja ähm, see oligi minu kommentaar, sellised kuulamised on alati äärmiselt huvitavad ning suur äh, tänu. Merci suur tänu, proua Bergeron, äh, et te selle keeleküsimuse tõstatasite, see on väga oluline äh, punkt, väga oluline teemast, väga paljud inimesed räägivad inglise keelt äh, väga halvasti ja see on õiguse seisukohast väga vilets lugu. juristid on intelligentsed inimesed ja sellist täpsust ei saa sellisel kujul, vajalikku täpsust ei saa sellisel moel arendada. ja nüüd proua Makovei, palun. Thank you very much and uh, thank you. tänu uh,. tänu. suur tänu külalistele. mul on hea meel näha sõpru Euroopa Nõukogust, töötasin seal kümme aastat tegeles justiitsreformiga, räägin nüüd inimesena, kes äh, pärit postkommunistlikult riigist. ja see tähendab seda, et me pidime ümber tegema kogu kohtusüsteemi, õigussüsteemi ja seda oli väga raske teha. kõik teised riigid, mis soovisid aidata, neil olid oma koolitus, keegi ei soovinud koolitustel osaleda sel ajal ja kõik eh, eh, paremad, eh, kõige paremad ei läinud koolitustele, saadeti need, kes ei viitsinud tööl käia, sest koolitust peeti kasutuks. kuid siiani on liikmesriike, kellel on probleeme, neil pole arvuteid, neil pole internetti seda oleks neil rohkem vaja kui koolitust nad võiks osaleda koolitusele, siis peavad nad minema kohtusaali, kus neil pole isegi arvuteid. enamuses eh, koht, kus kommunistlikes riikides eh, kui eh, üks osapooltest sõna võtab, kirjutatakse see käsitsi üles. nii et seda ei lindistada sõna-sõnalt ja minu jaoks on see, mida peaks tegema enne koolitust, vastasel korral tuleb koolitus hetkel, mil see ei ole enam kasulik ja veel üks punkt. kohtu juhtimine, see on ka probleem, millega peaks äh, tegelema. ja viimane punkt, järjekordne viimane punkt on see, mis puudutab kohtupraktikat minu arvates eh, ei ole mingisugust vahejoont eh, eh, tavaõigussüsteemi ja ka kontinentaalse õiguse, Rooma õiguse süsteemi vahel ning meil on ju ühine Euroopa kohus Euroopas, nad kasutavad seal kohtupraktikat ja see on ka õige, sest ei pea minema kohtusse nagu kuskile loteriile, see peab olema äh, Eh, ennustatav, kui ma sõlmin lepingu, siis ma tean, kas mingit klauslit on eh, rikutud või mitte. paljudes eh, riikides, kus olen tööd teinud, ütlevad kohtunikud, et oleme sõltumatud ja mis äh, on vale mõtlemine, nii et ma ei arva, et äh, Briti kohtunikud tunnevad ennast vähem sõltumatuna, kui neil on tavaõigussüsteem ja meil on vaja, et kohtusüsteem oleks ennustatav. kõneleja kahjuks räägib mikrofonist mööda. ja on väga oluline, et koolitus toimuks. meil on rahvusvahelised kohtud Euroopas ja nad äh, töötavad äh, äh, toetudes kohtupraktikale. suur aitäh, proua Makovei, tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes võtsid endale aega, et siia tulla. proua Delvod, kes tuli kohale meil on äh, ka mitmeid kruiiside taguseid äh, kohtumisi ning äh, kas te soovite sõna võtta? ei ole isegi poliitika. kahjuks e-, eesseisev koolituskonverents detsembris toimub ainult inglise keeles seoses selleks, et äh, kõik, ka hoida kokku tõlkekulusid. see on väga tüüpiline, et itaallastele, portugallastele, kui te räägite peaaegu kenasti inglise keelt, aga aga õigusterminite täpne kasutus on väga oluline. tahaksin tänada kõiki Te soovite veel midagi lisada, teete nalja või me lõpetame ju praegu? üheks sekundiks. tahate poliitikuteks saada? ma räägin prantsuse keeleks, et proua Bergerale eh, head meelt teha, kuigi ma eh, räägin eh, proua Makoveiga ma olen väga õnnelik, et te räägite kohtupraktikatest ja tavadest liikmesriikide tagadel, see ei tähenda seda, et toimub mingisugune universaliseerimine. inimõiguste ka kohus on üks võimalus kontrollida, et liikmesriikide tasandil Euroopa inimõiguste hartat äh, rakendatakse ellu, aga vahendeid on ka muu, muid võimalusi ja Euroopa Nõukogu on üks võimalus äh, kontrollida kohtupraktikat liikmesriikide tasandil, et olla kindel selles, et et, et äh, rakendatakse Euroopa õigus korrektselt. seda nii Euroopa Kohtu kui muude otsuste juures. suur tänu, et te sellest rääkisite. räägite, et me oleks seda, et oleks pidanud seda programmi pisut venitama, et kõik oleks saanud äh, sõna võtta et ka EASO näiteks oleks saanud rääkida paljudest äh, tundlikest küsimustest. EASO praegu ei kuula mind, aga hea küll. oleks parem, kui oleks äh, seda programmi pisut teistmoodi suunanud. suur aitäh ja suur aitäh meie ettekannete eest ja äh, pühendumuse eest sellele teemale, sõltumata praegustest tendentsidest see eh, arutelu tõi meid oma eesmärkidele lähemale. üritame, eh, koolitus on väga oluline ja selle kvaliteet on, on oluline, nii et ettekanded olid täna väga head. meil tegelevad selle küsimusega kaks komisjoni ja ja tegemist oli tõesti sisuka ettekandega, ma tänan teid selle eest ja suur aitäh teile eh, selle eest, et siia tulite jääme endiselt kontakti, ootame komisjoni ettepanekuid, aitäh teile ja, ja, ja, ja hoiame